<clears throat> Dzień dobry, witam koleżanki i koledzy, kolegów. E, tere hommikust, kallid kolleegid, tere tulemast. avan istungi. ja esimene päevakorrapunkt on ühine arutelu kahe tuhande kaheteistkümnenda